Äh, sõnavõtud ja esimesena saab äh, sõna härra Claude Roland. kas äh, kolleeg Roland on saalis? Direktiiv... lugupeetud president äh,, direktiiv, mis puudutab töötajate lähenemist, on väga tähtis äh, Äh, eriti ehitusvaldkonnas ja transpordivaldkonnas. igapäevaselt äh, küsivad äh, tööandjad ja kodanikud selle kohta, sotsiaalne dumping on väga olulise mõjuga, mis seab ohtu Euroopa projekti. me peame kindlakäeliselt võitlema selle vastu. direktiivi on, on vaja eh, eemaldada teatud puudused, aga samas selle ülevõtmine on juba käigus. me peame lähenema sellele ambitsioonikalt, tagama töötajate õigused ja vältima pettuse ja ebaõiglase konkurentsi riiklikud ametivõimud ja Euroopa tasand peab lähtuma kogemusest ja, ja sotsiaalpartnerite soovidest, me peame ette nägema võimalused, kuidas osaliselt läbi vaadata see direktiiv, suur tänu. suur tänu, järgmisena saab äh, sõna härra Tšaba Molnar, üks minut palun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 erinevate kultuuriliste kvaliteetidega inimesi, erinevate tavadega inimesi. see kohutav lause ei tulnud mitte ekstremisti suust, vaid meie peaministri Viktor Orbani suust eile Pariisis. see on äh, rassistlik ja kohutav. sellega solvatakse prantslasi ja hukkunute mälestust meie peaminister on arvamusel, et sisserändajad on äh, kogu kurja juureks. ta ei äh, sobitu niimoodi absoluutselt äh, teiste poliitiliste liigrite hulka, ta ei suhestu Euroopa väärtustega. me peame siin Euroopa Parlamendis äh, selgelt välja ütlema, et Viktor Orban ei rääkinud ungarlaste nimel, meie selliseid ei ole, meie endiselt usume vabadusse, võrdlusesse ja vendlusesse. järgmisena saab sõna kolleeg äh, Tšambaski ka üheks minutiks härra Angel äh, Tšambaski, palun. lugupeetud äh, juhataja, head kolleegid, arvestades hiljutisi sündmusi Pariisis, äh, see puudutab siis islami terrorismi ja Euroopa väärtuste vastu, tunnen ma muret seoses tuhandete ebaseaduslike äh, sisserändajate äh, Euroopasse tulekust, äh, Bulgaariasse tulekust. hiljutised sündmused näitasid, et me peame läbi vaatama rändesüsteemi Euroopa Liidus, lähtudes solidaarsusest ja ühistest väärtustest. Bulgaaria ei saa oma territooriumil vastu võtta tuhandeid ebaseaduslikku sisserändajaid kellel ei ole põgeniku staatust. meil on vaja äh, ühist äh, poliitikat ja lähenemist äh, piiridel. meie julgeolek on oluline, aitäh! suur tänu, järgmisena äh, proua Becerra Pastereccia, üks minut, palun. Sí, gracias, presidenta. Eh, en Venezuela hay persecución. Suur tänu, president poliitiline jälitamine, meediatsensuur, äh, internetipiirangud, inimesi äh, arreteeritakse, opositsioon äh, surutakse alla ja see ei ole mitte minu arvamus, vaid see on reaalsus. riigid nagu Belgia on tunnistanud või tunnustanud seda poliitilist jälitamist, on pakkunud inimestele varjupaika. mina olen arvamusel, et äh, on täiesti kohutav siiski, et kõik äh, sellel arvamusel ei ole. Venezuela valitsus peab äh, hakkama uuesti tunnustama oma kodanike inimõigusi. ma tahaksin näidata teile inimeste fotosid, kes on äh, tulemuseta äh, võidelnud, see isik on vangis, me teeme kõik, et äh, teda aidata. suur tänu, järgmisena härra Neoklis äh, Skilikiotis, palun. suur tänu, proua president, kolleegid alates äh, kuuendast jaanuarist on Türgi jällegi alustanud oma operatsioonidega, on tunginud Küprose majandusvetesse ja sellega rikub Türgi Küprose vabariigi suveräänsust. see ei aita kaasa Küprose küsimuse lahendusele. miks Euroopa ei tegutse? Euroopa Parlament peaks kutsuma üles Ankarat lõpetama seda ebaseadlikku sisserännet. Türgi peaks oma laevad Küprose majandusvetest välja viima. Türgi ei tohi äh, rikkuda Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänseid õigusi ja rahvusvahelist õigust. Türgi ei tohi ka rikkuda Euroopa naftafirmade õigusi. me ootame konkreetseid meetmeid selleks, et tagada Türgi tagasitõmbumine. suur tänu, järgmisena härra Jordi Sebastian, palun. härra Sebastian. Queridos colegas, el 15 de enero del año pasado la... proua president, kolleegid, aasta eest äh, sai meditsiiniamet äh, väga head uudised, äh, mis puudutas võitlust hepatiidi vastu üle, üle üheksakümne protsendi ravimistest keeteti heaks, aga Hispaanias äh, ei saa paljud inimesed kasutada seda ravimit, kuus-seitse tuhat saavad kasutada, kolmekümnel tuhandel oleks seda ravimit vaja, kaks inimest tulevad äh, on, on silmis olukorraga, kus nad äh, peavad surema, kuna nad ei saa ravimeid. Hispaania valitsus äh, päästab äh, pankasid, aga ei taga inimestele ravimeid. valitsus lähtub sellest, mida farmasektori hargmaised ettevõtete alla ette kirjutavad ja Euroopa Liit on siin kaassüüdlane järgmisena Tim Aker, palun. Well, e that... meile öeldakse, et me oleme Euroopa Liidus selleks, et äh, meil on vaja tagada töökohti. kui te soovite seda ka vältida, äh, väita minu piirkonna valijatele, kes oma töö kaotasid tänu äh, elektrijaama sulgemisele, kõik see leidis aset ajal, kui Ed Miliband oli riigisekretär, kes vatus, vastutas energeetika ja kliimamuutuste eest minu küsimus äh, neile oli, miks ei teinud nad midagi selleks, et äh, töökohti päästa töötajate õiguste eest äh, seismine on lõppenud ning selliste piirkonda nagu Tilbury ja Farab on jäetud unustuse hõlma ja teie tegevust hinnatakse teie tegevuse järgi, sest ei ole kaitsnud töökohti Ühendkuningriigis, aitäh! suur tänu, järgmisena härra Zoltan Baltšo, palun. a déli áramlat gázvezeték. proua president, tänan. South Streami torujuhtme esindamine oleks pakkunud alternatiivset tarneallikat Euroopale, oleks muutnud meie tarnekindluse suuremaks aga liberaalsed konkurentsireeglid Euroopa Liidus takistasid selle torujuhtme ehitamist. nüüd äh, torujuhe praegune ulatub ainult äh, Saksamaani ja selles ei nähta probleemi. USA asjur äh, Ungaris on öelnud, et see torujuhe ohustaks äh, Euroopa Liidu tarnekindlust, kuna see ei ole lihtsalt nende huvides. aga Euroopa Liit peaks otsustama, kelle huvisid ta siin äh, jälgib globaalses võimumängus, kas Euroopa Liit oleks siis äh, USA liitlane või lähtutakse oma kodanike huvidest. järgmisena saab sõna proua Mariana Petir, palun. kao osoba koja se zalaže za vladavinu president, ma olen õigusriigi pooldaja ja ma olen arvamusel, et Euroopa Komisjon peaks kutsuma üles Serbiat tühistama need reeglid, mis puudutavad äh, sõjakuritegude menetlemist, kui Serbia ei võta vastavalt samme, siis ta ei saa liikuda edasi Euroopa Liiduga liitumise suunas. Äh, praegu Serbia süüdistab ühte Horvaati sõjakuriteos teiste horvaatide vastu ja see tegu olevat aset leidnud Horvaatia pinnal Horvaatia sõdur on äh, röövitud äh, Serbia pinnal ja ta on nüüd olnud vangistuses Serbias viis aastat, igal juhul peaks Serbia vastava seaduse tühistama ja härra Maric tuleks äh, saata tagasi Horvaatiasse, kus oleks võimalik tema üle õiglaselt kohut pidada. järgmisena saab sõna härra Pošpil, palun austatud ähm, kolleegid, annan teile teada, et Tšehhi Vabariigis võeti vastu seadus äh, avaliku hanke menetluse kohta, kus äh, on äh, sätestatud muudatused lähtuvalt äh, Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta seadusandlusest. tegemist on äh, väga olulise valdkonnaga, mille kaudu on võimalik äh, toetada ettevõtteid, aga me peaksime tegutsema selliselt, et ettevõtjatel oleks võimalik tegutseda õiglaselt üle kogu Euroopa Liidu, siis saaksid sellest äh, rohkem kasu ka VKE-d, mitte ainult äh, suurettevõtted ja VKE-d saaksid luua rohkem töökohti. ma tervitan seda direktiivi, me peaksime jälgima tähelepanelikult seda, kuidas seda rakendatakse ja minema selles valdkonnas veel kaugemale. järgmisena Katrin Stiiler, palun. To... Eh, aitäh tahtsin tõstatada e, inimkaubitsemise küsimuse täna, iseäranis lastega kaubitsemise küsimuse. see on kõige kiiremini kasvav kuritegelik sektor Euroopas ja maailmas ning üks koma kaks miljonit inimest e, on, puudutab see aastas maailmas ning hinnatakse, et kakskümmend seitse kuni kolmkümmend viis miljonit inimest maailmas on sisuliselt sattunud orjusesse. ehk siis tegemist on Poola rahvaarvuga võrdse numbriga ma tahtsin juhtida tähelepanu kampaaniale Ühtegi last ei või röövida, mille raames keskendutakse viiekümnele tuhandele väga haavatavale lapsele, aidatakse neid hariduse vallas ning antakse neile oskusi, mis aitavad neil vaesusest välja tõusta ning loodetavasti võimaldavad neil elada elu, kus neil kus neid ei röövita. sisuliselt iga kolmkümmend sekundit äh, kaubitsetakse ühe lapsega või langeb laps inimkaubitsejate ohvriks ning me peame võitlema selle kohutava kuritegevuse vormiga ning tagama laste turvalisuse kogu maailmas, aitäh, proua juhataja! tänan, proua Stiiler, äh, järgmisena saab sõna härra Alfred Sätt. aitäh, proua president! hiljutistel aastatel oleme Eurotsoonis rajanud märkimisväärse turva, süst-, turvasüsteemide võrgustiku ning äh, võimaluse jääda oma majandustulemustes teatud raamidesse ning selle, sellest on tekkinud mulje, et meil on kõik korras aga samas Kreeka valimised praegu tõstavad märkimisväärse ohu esile. Euroopa projekt on väga oluline ning tundub, et see on muutunud nii oluliseks, et äh, sellele ei saa lasta enam põruda, see on nii projekti tugevus kui ka nõrkus. Europrojekt on äh, rajatud sellele niisugusele pehmele mõjule, mis Euroopas on väga tugevalt olemas, algselt Eurotsoon ei olnud äh, vä-, vääringutsoon, ei, siin ei olnud piisavaid juhtimisstruktuure ning ei arvestatud majanduste erinevusega. praegu on tekkinud olukord, kus sisuliselt võiks kirjeldada seda tekkinud situatsiooni poliitilise fetišismiga ning see õõnestab Euroopa Liidu töö pehmet võimu. ning me peame poliitiliselt ja mitte tehniliselt enam uuendama võetud kohustusi. aitäh, järgmisena saab sõna härra Joachim äh, Starbati. proua juhataja räägin ühest kogemusest oma Brüsseli kabinetis, mille sarnaseid te kindlasti ise olete ka tajunud. et olen, istun arvuti ees, järsku tuled kustuvad, hüppan püsti ning komistan välja tõmmatud äh, sahtlile kirjutuslaua ees ning plaksti järsku valgus süttib, poole tunni pärast toimub täpselt seesama. ning äh, nüüd ma saan aru, et ma saan aru, et mul on paik-, paigaldatud liikumisandur, mis siis peab äh, valguse kustutama, kui ma enam seal ei istu. ma ei tea, kas sellega tõesti mingit energiat säästetakse, aga sisuliselt äh, võib-olla on, ongi mõte selles, et me peame püsti tõusma ja, ja liikuma, et andurile teatada, et me oleme endiselt ruumis. kui seda tõesti on taotletud, et me niimoodi spordiga tegeleksime, siis ma teeksin ettepaneku, et et see see, see, see rütm võiks olla poole tunni asemel viisteist minutit näiteks, et me tõesti veel rohkem liikuma peaksime, aitäh. kaalume seda ettepanekut härra Starbati. aga muidugi liikuda saab meie hoonetes ka teistmoodi, et võib käia ühest kabinetist teise. härra Iljan Kütšuk, palun. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, kus Tšetšeenia obstjates austatud kolleegid, austatud juhataja. arvestades hiljutisi sündmusi ning äh, seda, et me oleme endiselt veel šokis äh, terrorirünnakutest Pariisis, rünnakutest, mille on hukka mõistnud nii liberaalide juhid kui ka teised, osutades sellele, et mitmekesisus on seotud multikultuursusega. ma tahaksin rääkida neljapäeval toimunud sündmusest Bulgaarias, mis osutab sallimatusele ning millele ma viitasin juba novembris. tegemist on ühe valimiskomisjoni poolt võetud seisukohaga, mille põhjal kui ma kasutan emakeelseid bulgaariakeelseid sõnu, siis on tegemist artikli kümme Euroopa Inimõiguste konventsiooni rikkumisega ning artikli üheksa rikkumisega rahvusvähemuste kaitsekonventsioonis ning artikli üksteist ja kaksteist Euroopa Liidu põhiõiguste hartas rikkumisega. ning ma tõstatan selle küsimuse sellepärast, et ma armastan oma riiki ning ma tahan, et meie riigis oleks tagatud äh, Euroopa tasemel demokraatlikud väärtused, aitäh! järgmisena härra McCarthy Force... aitäh, juhataja. selleks, et sundida iirlased maksma nelikümmend kolm protsenti Euroopa pangakriisi hinnast, on äh, Dublini valitsused äh, kehtestanud makse, mis on pannud paljud pered väga raskesse olukorda, need maksud ei ole olnud seotud teenuste paranemisega, nad on olnud ebaõiglased ning on äh, põhimõtteliselt olnud suunatud ebaproportsionaalselt nendele, kellel sissetulek on niigi väiksem. Iiri rahvas on praegu selgelt öelnud, et neil on sellest küllalt, kümned tuhanded leibkonnad on, on ühinenud toetusmarsiga meetmetele, mis on selle maksu vastu. seda on nimetatud veemaksuks, aga sisuliselt on äh, on tegemist maksuga, mis, kui see nüüd, veel üks maks, kui see nüüd kehtestatakse, siis kahjustab see meie majandust veelgi ning, ning sunnib paljud pered vaesusesse. meil on praegu valitsus kehtestanud ajutised piirmäärad selle maksu rakendamisele, mis näitab, et see ei ole tegelikult mingi veemaks, vaid sisuliselt on see rünnak Iiri rahva vastu. ning tahtsin kasutada seda võimalust, öelma, ütlemaks Euroopa Parlamendis, nagu see on kõlanud Iiri tänavatel, et äh, see veemaks on asi, mis, eh, mis Iiri rahva seas läbi läheb okay.. aitäh, järgmisena härra äh, proua Karima Telli. head kolleegid, eile Pariisis ning üle kogu Euroopa ning üle, ning maailmaski nägime me miljoneid inimesi ütlemas, et me ei karda. me oleme valmis kaitsma oma väärtusi nende rünnakute vastu, mis eh, on suunatud meie väärtuste pihta. me oleme valmis vastu astuma ühtselt niisugustele rünnakutele. ning pärast seda hirmu, mille tunnistajaks me olime, eh, nägime me eile ka ühtsust mitmekesisuses ning seda, kuidas ollakse valmis ühiselt edasi liikuma. enam kui kunagi varem näeme me siin liikumist ühtse Euroopa ehitamise poole, Euroopa poole, kus igalühel on oma koht, Euroopa poole, kus inimesi ei saa ähvardada sellepärast, et nad on juudid või ajakirjanikud või moslemid või, või politseiametnikud või sisserändajad. osadel, osad kardavad turvameetmeid, osad kardavad lõimimist, aga aga me peame ütlema kõigile, et üheskoos oleme me tugevad ning me oleme üheskoos, meil ei ole põhjust karta. meil on vaja kõiki meid selleks, et meie ühiskondade tulevikku ehitada ning lõpetuseks ütlen, et nagu Mehhikos öeldakse, et nad tahtsid meid maha matta, aga nad ei, nad ei saanud aru, et tegemist on tegelikult demokraatia seemnetega, mida nad matavad. aitäh, proua Julia! egregio presidente oggi qui voglio sollevare l'attenzione. aitäh juhataja tahtsin juhtida tähelepanu ohule mis äh, praegu on tabamas Vahemerel Vahemere saart Sentiiniat, mis on väga rikas eri taime- ja loomaliikide poolest. ning saarele tekitab ohtu praegu radioaktiivne saaste. sõjaväebaasidest jääb maha uraani sisaldavaid jäätmeid. ning valitsus on üritanud seda varjata, nende jäätmete lekkimist ja mahajäämist ning ma tahaksin, et Euroopa Liit võtaks sõna selle kohutava saatuse vastu, mis võib tabada saart see võiks te, tegemist, siin võiks väga vabalt tegemist olla esimese tuumajäätmete lekkega Euroopas, tahaksin, et komisjon võtaks tarvitusele meetmed, enne kui on hilja. aitäh! järgmisena fond, härra Fontulis. head kolleegid! Euroopa on praegu olukorras, kus oleme langenud vägivaldsete rünnakute ohvriks, me peame selle hukka mõistma. paraku Kreekas seda nii ei tehta. pärast meie valimist on kuldse Golden Dawn liikumise esindajad saanud erinevaid ähvardusi, oleme avaliku korra ministri poole pöördunud, paludes kaitset ning kahekümne neljandal detsembril näiteks meie büroo aknale maaliti ähvardavaid kirjad aerosoolvärviga. vana aasta õhtul rünnati süütepommiga meie bürood. samas meedia ja ametivõimud ei tee midagi ning tahaksime toetust Euroopa Parlamendilt selleks, et Kreeka riik lõpuks paneks meile tagaks meile kaitse selleks, et me saaksime rahulikult oma tööd teha. meil on kak-, kaks meie liiget on juba terrorirühma rünnakutest langenud novembris kaks tuhat kolmteist ning ma loodan, et nemad jäävad viimaseks. hea Jorgos Kürtsos. härra Kürtsos. Kreekas toimuvad kahekümne viiendal jaanuaril valimised ning nüüd on võimalus jällegi käsitleda seda Brexiti küsimust, Kreeka väljumist Euroopa äh,, Eurotsoonist. ning kakskümmend viis protsenti on see tõenäosus väljumiseks, mida on mainitud. meie kohustus siin eurooplastena on sellele vastu astuda ning äh, tahaksin seetõttu tõstata küsimuse sellest, mida me tegema peaksime, kõigepealt peaksime me täitma oma kohustused. et tõesti ei peaks enam kolmkümmend kuni viiskümmend aastat neid võlgu maksma ning me saaksime majanduskasvu teele asuda. kui seda kiiresti teha, siis oleks tõenäoliselt võimalik vältida negatiivseid suundumusi majanduses ning muuta Brexit väga vähetõenäoliseks. aitäh, härra Kürtsas ning äh, ning vabandust, et ma liiga vara üritasin lõpetada teie äh, kõneaega, järgmisena saab, peaks sõna saama härra Daniel Buda, aga teda siin ei ole ning järgmine, järgmisena seetõttu on proua Trunstand. aitäh! olete tõenäoliselt kõik kursis sellega, et teatud liikmesriikides ja mõnes liikmesriigis on inimõigused tagatud paremini kui teistes riikides. aga samas mõnedes liikmesriikides ollakse valmis inimesi tagasi saatma oma päritoluriiki, ma tahaksin rääkida Murat Kihatajevi juhtumist, kes sai Poolas asüüli, aga praegu võidakse ta tagasi saata oma päritoluriiki Hispaaniast. tahaksin teid kõiki üles kutsuda mitte saatma inimesi, kes on, kelle suhtes valitseb päritoluriigis piinamise või ebainimliku käit-, kohtlemise oht nendesse päritoluriikidesse. me peaksime tagama, et kui isikule on antud ühes Euroopa liikmesriigis asüüli, siis on sama kaitse tal olemas kõigis liikmesriikides. aitäh, proua Tund Holstein. härra Budale anname sõna järgmises kõnelejate ringis. järgmiseks härra Trina Tšitšova. väike kalameeste kategooria on sattunud ohtu. meil on neid umbes kümme tuhat inimest, kes elavad äh, saartel, mis on ise juba väga raske ja, ja seotud äh, täiendavate kuludega. on vaieldamatu, et meie eesmärkide hulgas on siis äh, väikekala kalanduse võimaluse säilitamine, aga kuidas seda tehakse ja miks loetakse väikekalurid vastutavaks eh, mingite kuritarvituste eest, eh, on ebaselge. meil on spordikalastuse ja professionaalse või kutsekalastuse regulatsioon, et detsembris kaks tuhat kolmteist eh, võet-, vastu võetud avalduses räägitakse ka mitmekesisusest kalanduses liikmesusläbirääkimiste puudu ebapiisavus või teatud küsimuste mittelahendamine ei saa olla ettekäändeks äh, väikekalurite elu võimatuks tegemisele meie riigis. suur tänu, järgmiseks saab sõna proua Kašetu Kienge. suur tänu, juhataja Euroopa rääkis ühel häälel Pariisis ja astus eh, demokraatlike vabaduste kaitsele ja iga riik eh, peaks omama kaitset eh, äärmuslaste vastu. me ei tohiks ära unustada Aafrikat, mõned kuu-, nädalad tagasi andsime me siin auhinna Aafrika arstile, aga paar, mõned päevad pärast seda külmutati selle, tema haigla arved pangas. Euroopa on ühel häälel rääkinud äh, Pariisis Euroopa eest, aga me ei tohi ära unustada Aafrikat. Boko Haram äh, põhjustab tõsiseid kannatusi, mul on väga hea meel, et äh, siin kojas on seda teemat täna mainitud ja tehakse seda tulevikus. Kameruni külasid rünnati samuti hiljuti ja me peame reageerima, me ei tohi unustada seda lootust, mida esindab laps, kes ei soovi ennast õhku lasta ja e, selle julguse vastu, et lapsed suudavad astuda selliste koletuste vastu, suur tänu! aitäh ja järgmisena saab sõna Markus Pretzel, palun. proua president, daamid ja härrad ma tahaksin äh, väljendada oma sügavat austust nende ajakirjanike ja karikaturistide aadressil, kes äh, surid, kaitstes meie vabadust, meie sõnavabadust. ma avaldan austust ka politseinikele, kes äh, surid, kaitstes meie vabadust ja ma avaldan kaastunnet kõikide ohvrite omastele ja sõpradele. samas ma olen mures Euroopa pärast, sellepärast et äh, rohkem keskendutakse sellele, kuidas teineteist süüdistada, selle asemel, et äh, otsustavalt võidelda selle radikaalse vähemuse vastu. tundub, et äh, ühised väärtused on vahepeal kaduma läinud ja arutletakse selle üle, millised need väärtused ikkagi on meil on vaja kindlust oma ühiste väärtuste osas, et me saaksime olla tugevad äh, võitluses terroristide vastu. suur tänu ja järgmisena saab äh, sõna kolleeg äh, Angeelika Milnar, palun. tänan, proua president. pärast traagilisi sündmusi Pariisis oleme me hirmunud, me oleme leinas, me ei tea, kuidas eelmise nädala sündmused äh, mõjutavad meie edasist elu. selge on see, et äh, vabadus ja demokraatia on väärtused, mida tuleb äh, kaitsta. vabadus on väärtus, mida tasub kogu jõust kaitsta. me peame kaitsma liberaalset demokraatiat ja vabadust kõikide ohtude eest, aga tegemist on väga hapra väärtusega on mainitud, et äh, tuleks ähm, uuesti sisse viia surmanuhtlus, on mainitud äh, sisserändepoliitika kitsendamist. meil on vaja aga vastupidist, äh, rohkem õigusrikkust, rohkem demokraatiat, rohkem sõnavabadust ja meil peab olema piisavalt julgust, et demokraatiat õigete vahenditega kaitsta. Äh, suur tänu, ähm, järgmisena härra Daniel Puuda, palun. doresc să atrag atenția asupra unei situații inacceptabile pentru România ca tänan. juhin tähelepanu ebaõigsele, ebaõiglasele olukorrale äh, Rumeenias. Rumeenia liitus Euroopa Liiduga, aga Schengeni äh, alaga liitumine on lükatud edasi ja ka praegu ei terenda Schengeni alaga liitumist, olgugi et kõik meie piirid täidavad kõiki tehnilisi nõudeid. sellegipoolest äh, ilma põhjuseta ei lubata meil äh, Schengeni alaga liituda ja ettekäänded on täiesti vastuvõetamatud äh, Euroopa väärtuste seisukohast see kõik kitsendab Euroopasse äh, liikuda soovivate kodanike, kaupade, teenuste äh, liikumist. rumeenlased peavad äh, saama kasutada oma õigusi Euroopa Liidus täielikult ja Schengen ei ole mitte rumeenlaste õigus, vaid Euroopa Liidu kohustus. tänan ja järgmisena kolleeg Paie születtek nemzeti stratégiák, születtek jelentések. Euroopa Rooma strateegia kiideti heaks, meil on olemas mitmesuguseid dokumente, mis selle järel on koostatud, aga olukord ei ole muutunud. Euroopas ja Euroopa kogukondades on roomad seoses äh, eluasemega, kultuuri ja äh, äh, võimalustega diskrimineerivas olukorras vaatamata sellele ei ole mul muljet, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon olukorda õig-, õiglaselt hindaks. ma ei tea, kes vastutab äh, Rooma valdkonna eest Euroopa Komisjonis me räägime siin Euroopa kodanikest, kes on nii nagu teie, proua juhataja, või mina. seega pöörduksime Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poole selleks, et lahendada romade küsimus tõhusamal viisil, suur tänu. Danke, Herr Niedermüller. Die nächste Rednerin ist nun suur tänu ja järgmisena Beatrice von Storch, palun austatud proua president, suur tänu, lugupeetud kolleegid mitte ainult äh, poliitikud ei tee poliitikat, piisab ühest sõnast äh, Brexit. Saksamaa valitsusest äh, kuuleb seda sõna, aga Brexit on pettus ja ähvardus, ähvardatakse Saksa valijaid kes peaks hääletama kolmanda Kreeka päästepaketi poolt, ehk siis peaks selle vastu võtma ja ähvardatakse, Kreeka valijad, et nad ei peaks äh, valima Alexis Tsiprast ja Syrizat. tegemist on äh, rämeda demokraatlikesse valimitesse, valimistesse sekkumisega. euro ei toimi, euro läheb maksma miljonitele nende töökoha, see õõnestab meie tulevikku ja see õõnestab ka meie demokraatiat, mitte raha ei ole demo-, Euroopa keskmes, vaid selleks peab olema demokraatia, seda tuleb kaitsta ähm,. Silvia Boržoi, palun. atacul terorist laș din redacția charlie hebdo și evenimentele din orele următoare soldate cu șaptesprezece victime au îndoit. täna Charlie äh, Hebdo ründamine on šokeerinud äh, kogu maailma. poolteist miljonit äh, osalejat eilsel demonstratsioonil näitab, et äh, prantslased pooldavad ajakirjandusvabadust, sõnavabadust ja on ühtsed. me peame tegutsema koos, peame võitlema usulise sallimatuse ja terrorismi vastu. oluline on, et meil oleksid tõhusad strateegiad, äh, mille abil me saaksime vältida selliste olukordade kordumist, me peame toetama kõiki äh, prantslasi ja väljendama kaastunnet äh, omastega. Ükpaie, palun. suur tänu, juhataja. detsembris äh, nägime, Keskpank ütles, et on euroalal olemas oht deflatsiooni osas tarbimine ja riigivõla suuremine põhjustab seda. naftahindade mm, langenemine on mõjutanud küll tarbijate ostujõudu, aga kas sellest piisab deflatsiooni vältimiseks? praegusel hetkel näeme, millised on äh, negatiivsed mõjud äh, majandusele kõigepealt äh, tegi komisjon omapoolse ettepaneku ja nüüd on meil vaja liikuda edasi. meil on vaja neutraliseerida, äh, toetada investeeringuid ja ja me peame toetama ka Euroopa uue fondi investeeringuid. me peame iga hinnaga vältima deflatsiooni me peame toetama erainvesteeringu, investeeringuid ja ka avaliku sektori investeeringuid selleks, et äh, taastada tööhõive ja nii edasi. suur tänu, härra Paie ja viimasena saab sõna proua Clara Eugenia Aguilera Garcia, palun. suur tänu, proua juhataja ma pean teid äh, informeerima äh, olukorrast Hispaanias, mis puudutab äh, inimõiguste komisjoni ÜRO-s on öelnud, et inimeste ajalooline mälu on osa nende õigusest. eriti traumaatiline on Franco režiimi ohvrite valu, kes ei ole saanud ka matta oma pereliikmeid, sest nad ei tea, kus nende surnukehad on äh, paljude massimõrvade järel. Äh, sotsialistide valitsus äh, võttis vastu seadusandluse ja praegu oleme näinud üles suurenevat tundlikkust ja vastu on võetud seadus selleks, et kaitsta demokraatlikku mälestust minu piirkonnas. konservatiivide valitsus ei ole aga teinud piisavalt ja ei võimalda kogu infol esile kerkida ja seega seda olukorda tuleb hukka mõista ka siin täiskogu istungjärgul. suur tänu ja käesolevaga oleme ammendanud kõnelejate nimekirja, järgmine istung äh, algab homme, teisipäeval, kolmeteistkümnendal jaanuaril, kestab üheksa kuni kaksteist kakskümmend ja viisteist null null kuni kakskümmend kolm null null. istungi äh, päevakord on kättesaadav parlamendi koduleheküljel ja